kaheksa kolmkümmend hommikul ja päevakord on kättesaadav kõigile parlamendi veebilehel, suur tänu volinikule, suur tänu kõigile teenistustele, kolleegidele, tõlkidele. tänaseks on meie töö lõppenud, aitäh!